tehtu eest, mul on hea meel kompromisside üle. emad, kes on eh, sünnitus- ja raseduspuhkusel, vajavad paindlikku töötamise võimalust, et nad saavad ka varem tööle asuda, kui nad tahavad ja leiavad töö ja pereelu tasakaalu. see on eh, üks direktiivi prioriteete ja volinik töötas väsimatult selle valdkonnaga. paindlik töö on midagi, millest mõned majandussektorid lausa sõltuvad. ja kui me tahame suurema kindluse tagada töötajatele, siis ei tohi kuidagi paindlikkust kaotada. meil on vaja äh, selleks õiget äh, regulatsiooni. Äh, suur tänu, juhataja, volinik, ma tänan nende muudatuste eest, mis on tehtud, see on nüüd parem, kakssada miljonit töötajat puudutab see kui on olemas leping, saab sellele ka tugineda, aga Saksamaa, kes on suur tööstusriik, meil on väga suur madalapalgaliste rühm ja tähtis on nüüd sellised ebakindlates töösuhetes olevatele inimeste peale mõelda ja juba esimesest päevast peale kuni nädala jooksul peavad töötajad saama teadma oma töötingimustest. ja kui ei pikenda töölepingut, on vaja informatsiooni selle kohta anda, miks nii ja meil on väga kirglik arutelu öö, selle üle ka Saksamaal. nüüd nõukogus on olnud blokeering ja just konservatiivsed valitsused on selle taga olnud ja sellepärast meil ei ole õnnestunud kaugemale edasi liikuda ja on absurdne öö, need, kes vähem kui kolmkümmend kaks tundi öö, kes rohkem kui kolmkümmend kaks tundi nädalas töötavad, on jäänud siit direktiivi kohaldusalast välja. härra Fjellner, palun üheks minutiks. suur tänu. jah, see on pisut sürrealistlik eh, siin olla, mitte sellepärast, et minu jaoks on see viimane täiskogu, aga Rootsi sotsiaaldemokraadid ütlevad, et eh, Euroopa Liit ei reguleeri Rootsi tööturgu ja kui ta seda teeb, siis sellel ei ole sotsiaalse sambaga mingit pistmist. tegemist on lihtsalt müüdiga, aga kui te loete seda dokumenti, siis te näete, et tegemist on ühe kõige olulisema komisjoni õigusaktiga, mis tuleneb Göteborgi tippkohtumise tulemustest, aga ei ole tulemusi, midagi ei toimi. mõnikord Rootsi sotsiaaldemokraadid ärkavad möödunud aasta novembris näiteks, nad juba ütlesid välja, et see ettepanek ei ole vastuvõetav ja see puudutab oluliselt Rootsi mudelit, mis tugineb kollektiivsetele kokkulepetele. ja jälle, kui ühelt poolt öeldakse, et midagi ei toimu, aga teiselt poolt hääldatakse poolt see, mis siin toimub, tundub, et ei toimu, nagu sotsiaaldemokraadid seda käsitavad. ja nüüd alustame vaba mikrofoni vooru. suur tänu. me elame aegadel, mil tööturg kiiresti-kiiresti muutub, uued ametid tekivad ja uued töösuhted samuti ja tähtis on, et mõlemad pooled saaksid tunda paindlikkust. nii ja töötajatel tähendab see, et töö ja eraelu on parem ühitada ja tööandjad saavad paremini kohaneda muutuva tööturuga. aga ükskõik, millised töösuhted on, mingisugused miinimum-universaalsed õigused tuleb töötajatele alati tagada meie tööhõivekomisjonis oleme kõvasti vaeva näinud ja leidnud lahenduse. me suurendame kindlustunnet turvalisust. ja nii on tõesti kindlustunne ühelt poolt suurem, aga teisalt jälle koorem ei kasva tööandjatele. erinevaid mudelitega on arvestatud, liikmesriikide eripära samuti on arvesse võetud. ühised nõuded kirjaliku teabe esitamise kohta töötajatele tuleb see teave esitada seitsme päeva jooksul põhiinfo ja kolmekümne päeva jooksul juba üksikasjalik informatsioon ja samuti katseaeg on nüüd sätestatud, tema maksimumpikkus. ma tänan, aastal kaks tuhat kuusteist petitsioonide komisjon siin parlamendis äh, sai pöördumise McDonaldsi töötajatelt ja nende ebakindlate töötingimuste ja lepingute kohta seoses Happy Meal kampaaniaga. mina töötasin nendega käsikäes ja mind inspireerisid need noored töötajad, kes ühinesid selleks, et öelda, et aitab, me väärime õiglasi töötingimusi ja korralikku töötasu. sel nädalal me hääletame sammu poolt selles suunas jah, läbipaistvad ja prognoositavad tööd, tingimused, meil on nüüd dokument, mis ei ole nii radikaalne, kui ma tahtnuks, selgelt eh, tahtnuks ma ära keelata määramata tööajaga lepingud ja tahtnuks, et kõik töötajad oleksid hõlmatud kas erasektorist või avalikus sektoris ja kui kaua nad töötavad aga nagu Euroopa Ametiühingud on öelnud, need eeskirjad tõesti annavad tähtsad õigused ka äh, Äh, ebatüüpilistes töösuhetes olevatel töötajatel ja need on miinimumõigused ja üritagem siis rohkemat. ebakindlus tekitab ebakindlust, töökohal tekitab ebakindlust isiklikus elus, lõpetagem see. proua Tomašič, palun. gospođo predsjedavajuća europska unija suur aitäh, proua president, Euroopa Liit peab äh, ka tulevikus äh, esindama häid töötingimusi maailmas. Äh, majandus muutub, see kõik tekitab uusi võimalusi, kuid ei saa samas ka Eh, eh, ohustada neljandat eh, tööstusrevolutsiooni, paindlikud töötingimused võivad anda uusi võimalusi digitaalmajandusele, samas oleks vaja ka, et kodanikud saaks töötada ja tegutseda väärikates tingimustes, seega oleks vaja et tööturul oleks kõigi õigused kaitstud, samas kui tööturg dünaamiliselt muutub me peame garanteerima ettevõtetele võimaluse tasakaalustatult tegutseda, on vaja, et olukord oleks hea nii töötajatele kui ettevõtjatele. ma tänan. me peame tagama, ütleb proua Kuuneva, et Euroopa Liidus oleks prognoositavad töötingimused, aga kuidas seda saavutada miljonitele töötajatele? kui me nüüd hääletame kolmepoolsete läbirääkimise tulemuste eest, jäävad miljonid töötajad katteta. me aktsepteerime sellist ebakindlat tööd. nõukogu ettepanekud ei kaitse töötajaid, vaid loovad suurema paindlikkuse ja miks mitte kõikidele töötajatele jagada kirjalikult teavet nende töötingimuste kohta kohe esimesest päevast peale, kui nad tööle asuvad jah, ja ignoreeritakse seda, et väga palju on füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes jäävad nüüd hõlmamata. nõukogu ei ole kollaste vestide sõnumit äh, arvesse võtnud. Äh, ja sellistes ebakindlates töösuhetes olevad inimesed muudavad oma hääle üha kõvemaks Euroopas päevast päeva meile eh, öeldi siin, et te soovisite vaba mikrofoni voorus sõna, on see tõsi? siis võite sõna võtta, palun. lugupeetud għaliex eh, fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol huwa parti mill-iktar integrali fil-ħajja tagħna. töötingimused on väga olulised, see on, eh, töö on oluline osa meie igapäevaelust, olles Rahvapartei esindaja tööhõivekomisjonis, kohtusin ma tihti ametiühingute e, esindajatega Maltal. uskumatu on see, mida töötajad meile räägivad. näiteks töötajad alustavad tööd äh, ilma lepinguta ning need, nad ei tea, kui palju nad palka hakkavad äh, saama. samuti olen näinud äh, Äh, töötajaid, kellel äh, nõutakse koolitust ja samas peavad nad selle eest ise maksma. seega on äh, selle direktiivi osas on võimalik edasi liikuda, kuid see annab või, uued head võimalused ettevõtetele ja töötajatele, sest mida rohkem on meil miinimumtingimused garanteeritud, on meil ka, seda rohkem on ka tegelikku konkurentsi töötajate vahel. proua Ward, palun suur tänu. jah, kaevurid, kes eh, kaheksateistkümnendal sajandil oma mm, tervist rikkusid maal, neil ei olnud mingisugust kindlust, seda ka juba üheks, veel üheksateistkümnendal sajandil Liverpooli töötajad, aga kahekümnendal sajandil, kahekümne esimesel sajandil, kui meil käivad sondid Marsil ja inimesed kuul, me ei suuda tavalistele inimestele tagada normaalseid töötingimusi. Need määramata tööaega lepingud ja ju-, juhuslike väikeste tööotsade majandus ajal, mil meil toimub neljas tööstusrevolutsioon ja maailm muutub, meil on vaja kohandada sellele vastavalt oma töö öö, regulatsiooni. Ühendkuningriigi valitsus üritab lahkuda Euroopa Liidust ja konservatiivid tahavad pisendada töötajate õigusi. tähtis on, et meil oleks prognoositavad ja läbipaistvad töötingimused pluss kollektiivläbirääkimised kõikide kodanike jaoks kõigis kahekümne kaheksandas, kaheksas liikmesriigis. see on parim öö, nii Ühendkuningriigile, kahekümne seitsmele liikmesriikidele, kõigile härra Marias. suur tänu. jah, jälle seesama tsirkus, mida me siin näeme. järjekordselt needsamad ettepanekud Euroopa Liidus, töötingimused ebatüüpilised, ebakindlad töösuhted me räägime nendest, aga me ei aita kindlaid töösuhteid edendada ega uusi töökohti luua. see on üks suur-suur puudujääk ja lünk selles direktiivis. ekspluateerimine, mis praegu toimub, peab lõppema. näiteks asendusõpetajad nii algkoolis kui keskkoolis, tuhanded õpetajad on lausa pantvangi võetud Kreekas Nende töölepingud ei tugine direktiivile üks üheksa üheksa üheksa, neil ei ole õigust alalisele töösuhtele. petitsioonide komisjonis arutati seda ja see tuleb lõpuks ometi ära lahendada. proua Gonzales Penjas. tänan, proua president uued äh, tööliigid nagu töö nõudmisel on võtnud aluseks äh, äärmusliku paindlikkuse ning see ei see ei tohi tähendada tulevikus ei tähenda seda, et tuleb diskrimineerida inimesi, kes on süsteemivälised. see direktiiv oleks võinud olla kaasav, ambitsioonikas, sest tema eesmärk pidi garanteerima olukorda tööturul, kuid jättes välja nulltunnised töölepingud ning võttes kõrvale näiteks äh, Eh, kiirabiteenused või eh, teised, tähendab seda, et kõige abitumaid ei kaitsta, tihtipeale on see ehm, eh, nii just naistega, kes töötavad koduabilistena ning taaskord on nad sellest direktiivist välja jäetud, kõnelejal palutakse aeglasemalt rääkida taaskord koduabilised on välja jäetud sellest direktiivist, seda pole võimalik aru saada. meie siin parlamendis soovime väärikamaid töötingimusi, me ei saa toetada seda ebaõiglast direktiivi, mis jätab kõrvale need, kellel abi kõige rohkem vaja. vaba mikrofoni voor on lõppenud ning proua volinik saab nüüd vastuse. okei okay aitäh, proua president. austatud äh, parlamendisaadikud, ma olen raportööri juba tänanud, aga ma soovin tänada ka variraportööre ja ka Rumeenia eesistujat äh, nende konstruktiivsete ja edukate läbirääkimiste eest. austatud parlamendisaadikud, läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi puudutav ettepanek ning selles keskendusime sellele, mis on tänaste töötajate jaoks tähtis. paindlikkus nagu ka digiteerimine on tänapäeval faktid, seetõttu me ei ole soovinud keelata uut tüüpi lepinguid, me soovisime toetada neid äh, tööandjaid, kellele see kohaldub, selleks, et tagada minimaalne prognoositavus, mis on inimestel oma elu korraldamiseks vajalik. selle direktiivi rakendamine on liikmesriikidele, tööandjatele, töötajatele ühine ülesanne ning ka sotsiaalpartneritele on jäetud piisavalt äh, paindlikkust, et direktiivi rakendamine oleks edukas. kutsun teid üles toetama seda direktiivi, see on sotsiaalse õigluse ja solidaarsuse jaoks väga tähtis. nagu ma ütlesin juba ka varem, see direktiiv on Euroopa sotsiaalsete sammast, sotsiaalsete õiguste samba reaalsuseks muutmiseks väga oluline samm ja me peaksime selle verstaposti üle uhkust tundma. austatud äh, saadikud, lõpetuseks soovin äh, rääkida seosest selle direktiivi ja teiste algatuste vahel. ligipääs äh, sotsiaalsele kaitsele, ligipääsetavuse akt, suurem Euroopa poolaasta hõlmatus ning töö ja eraelu tasakaal ma usun, et kõik need algatused, kõik need otsused näitavad, eh, mida see komisjon ja see parlament koos nõukoguga on ära teinud oma mandaadiperioodi jooksul. me oleme toonud sotsiaalse Euroopa tagasi eh, meie tegevus, tegutsemise ke-, tuumaks, aitäh. härra Kalvet Šambon eh, saab lõppsõna. suur aitäh veel kord teile, proua president ma vastan ainult neile, kes näitavad äh, üles kõhklusi. Äh, ma ei usu, et see küll neid lohutab, aga ma ütlen neile, et ka mina olen kurb, et me ei saanud äh, kaugemale minna, aga Euroopa Parlamendi esindajana oli vaja leida siiski mm, kokkulepe. põhiliselt näen kolme muret kõigepealt äh, see, et äh, kõiki pole arvesse võetud, äh, sest räägitakse kolmest tunnist nädalas, kaheteistkümnest kuus, oleksime hea meelega kõik sisse pannud, kuid siiski on tegemist edusammuga eel-, võrreldes eelnevaga, kus paluti kahte kuud samuti palume, et Euroopa Komisjon aktiivselt äh, viiks, teostaks järelevalvet, et kui näiteks hakatakse rääkima töölepingutest äh, üheteistkümneks tunniks kuus, siis äh, saaks kohe reageerida. samuti nüüd need, kes on välja jäetud, ma ei äh, saa sellest aru, ma ei toeta seda, ma ei mõista seda, kuid ei olnud võimalik äh, kokkuleppele jõuda selles, äh, sellest, seda küsimust välja jätmata. ning rääkides nüüd nulltunnistest lepingutest, oleme nende kasutamist raskemaks muutnud ning äh, neid ei ole võimalik uuendada. ning tahaksin nüüd öelda oma kolleegidele, et mõtleks selle peale, mida nagu, nagu mina juba mõtlesin, et et see direktiiv ei ole täiuslik, aga ta on hea. Eh, on hea, et Euroopa töötajad saavad sellele direktiivile järgnevatel aastatel toetuda. minu järeldused on, eh, et tegemist on samm edasi, ma küll respekteerin teie ambitsioone eh, ning teie vaprust headuse eest võideldes, kui te seda direktiivi kritiseerite, kuid Äh, ma arvan, et äh, ikkagi oleks parlamendil õige seda äh, sammu Euroopa sotsiaalpoliitika ülesehitamisel tunnustada ja toetada, aitäh. suur aitäh, arutelu on lõppenud ning aru- ja hääletus toimub täna. nüüd lähme härra Lennartsi raporti juurde, mis puudutab Euroopa Tööjõuametit ning annan sõna härra raportöörile. tänan voorzitter de gemeenschappelijke. aitäh president! euroopa ühisturg on üles ehitatud vabale liikmus- liikumisele inimeste vaba liikumine kaupade vaba liikumine teenuste vaba liikumine vaba liikumine on toonud äh, rohkem jõukust rohkem majanduskasvu rohkem vabadust, aga ühisturg äh, on laiem kui turg või kaubandus, me peame tagama, et ühisturg äh, oleks tõeliselt ühine turg, et töötajaid ei kasutataks ära, et siin ei oleks äh, mingisugust pseudo füüsilisest isikust ettevõtjaid, et ei oleks sotsiaalset dumpingut, me peame kaitsma töötajaid teatud tööandjate äh, eest. siin peab olema töötajate vaba liikumine, aga see töötajate liikumine peab olema tõeline, selleks on vaja kahte asja. esiteks on meil vaja selgemaid ja rangemaid Euroopa-üleseid norme ja eeskirju, aga on paremini ka vaja hallata ja juhtida neid norme ja eeskirju. viimasel paaril aastal oleme selle nimel ka töötanud väga intensiivselt, selleks et siin saavutataks äh, Äh, võrdsed palgad, võrdsed tingimused, et töötajate õigused oleksid äh, kaitstud ka siis, kui nad ohtlike ainetega töötavad, oleme saavutanud palju ka sotsiaalsete õiguste samba all, selleks, et äh, ühisturg oleks tõeliselt ühine, aga eeskirjad on väärt pole väärt isegi seda paberit, millele nad kirjutatud on, kui neid ei rakendata õigesti ja just siin ongi äh, Äh, suur väljakutse, enam kui seitseteist miljonit Euroopa kodanikku elab või töötab kodakondsusriigist erinevas riigis, viimase paari aasta jooksul on see number kahekordistunud, tulevikus kasvab samuti. aga samal ajal me näeme, et äh, tööturu äh, inspektsioonid on piiratud, riigipiiridest üle need ei jõua seega täna me lõpetame need piirangud, kui me asutame Euroopa Tööjõuameti, siis on võimalik viia läbi kontrolle ka piiriüleselt. täna ütleme, et tahame võtta tõsiselt võitlust selle väljakutsega. Euroopa Parlament soovib äh, siin midagi ära teha komisjon esitas kahe aasta eest ettepaneku ja täna me oleme jõudnud punkti, kus Euroopa Tööjõuamet võib, võikski tegutsema hakata. parem teave töötajate ja ette, töötajatele ja ettevõtetele õiguste ja kohustuste kohta, äh, ühisoperatsioonid äh, inspektsioonide läbiviimisele erinevate liikmesriikide poolt, äh, vaidluste lahendamine, võttes arvesse piiriülest loomust, seega me näeme, et Euroopa uuel ametil on piisavalt tööd, aga sellel tööjõuametil on vaja ka volitusi selleks, et äh, tagada, et inimesed ka tulevikus usuksid ühtsesse turgu ja vabasse liikumisse. ning ma soovin ka avaldada tänu kõigepealt äh, volinik Tysonile, ilma tema algatuse ja raske tööta ei oleks me täna jõudnud siia. suur tänu ka Rumeenia eesistujale kellega läbirääkimised toimusid väga intensiivse ajakava alusel, tänu sellele on meil täna tulemus laual ja ma soovin tänada ka teiste fraktsioonide kolleege läbirääkimistel. nägin mõnda teist rohkem isegi kui oma abikaasad. mu naine küll teid ei täna, aga see tulemus oli seda väärt suur tänu teie produktiivse ja tulevikku vaatava koostöö eest ning ma soovin tänada ka kõiki töötajaid, kes meid on aidanud, kuna ilma nendeta ei oleks see olnud võimalik. aitäh, proua Tyson, palun. ka minul on äh, väga hea meel siin olla, enne kui hakkame hääletama ettepanekut Euroopa Tööjõuameti loomise kohta minu arvates on see ol-, olnud viimane pusletükk õiglase tööjõu liikumise alal Euroopas. märtsis kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kaheksateist esitlesime seda ettepanekut ja aasta hiljem olemegi siin, et hääletada. see on väga muljetavaldav tulemus ning võlgneme selles ähm, kaasseadusandjate konstruktiivsele tööle parlamendi raportööri raskele tööle ja nõukogu eesistuja pühendumusele samuti. suur tänu raportöörile Jeroen Lenersile tõhusa töö eest ja tõhusa töö eest ka läbirääkimistel parlamendi nimel. soovin tänada ka variraportööre ning eh, nõukogu eesistujat nende konstruktiivse töö eest, kes aitasid tagada, et jõuaksime selle tööga lõpule. lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa Tööjõuamet on Euroopa Liidu esimene operatiivne amet tööjõu liikuvuse vallas seda on väga vaja, seitseteist miljonit Euroopa kodanikku elab või töötab mõnes muus liikmesriigis kui, kui, kui nende kodakondsusriik Euroopa Tööjõuamet luuaksegi nende jaoks, see aitab tagada, et äh, tööjõu liikuvuse alaseid äh, norme rakendatakse ühtselt ja järjekindlalt ning õiglaselt. tööjõuametil on kolm äh, võrdselt tähtsat eesmärki. esiteks hõlbustatakse ligipääsu teabele ning teenustele nii ettevõtetele kui kodanikele kui nad kolivad ja töötavad piiriüleselt, nad peavad oma õigustega kursis olema, samuti aidata, aidatakse tagada, et liikmesriigid täidavad äh, kohustusi näiteks äh, töötajate lähetamise vallas äh, teavitamisküsimustes ning igapäeva, Eurose igapäevatööd haldab samuti teiseks hõlbustatakse koostööd liikmesriigi asutuste vahel, kes rakendavad Euroopa Liidu norme eh, tööjõu liikuvuse vallas. ja see amet peaks liikmesriike aitama piiriüleselt võidelda sotsiaalse pettuse vastu, tööd tööjõu õiguste rikkumise vastu ning deklareerimata töö vastu ja tegema seda tõhusamalt. Eurojusti ning Europoli kogemuste põhjal võime öelda, et Tööjõuamet koondab liikmesriikide ametid ühe katuse alla, lihtsustab teabevahetust ning koostööd. Pole vähimatki kahtlust, et see aitab tõsiselt kaasa ühise jõustamiskultuuri tekkimisele, tõhusale teabevahetusele, suurenenud usaldusele. tööjõuamet toetaks ka liikmesriikide inspektoraate, aitab neile ühiseid inspektsioone läbi viia tööjõuamet oleks vahendusfoorumiks liikmesriikide ametivõimude vahel, kui peaks tekkima vaidlused. edendades läbirääkimisi, dialoog, kohtuväliseid lahendeid, tahame me kiiresti reageerida vaidlustele, kui asi puudutab kodanikke või ettevõtteid kaks aastat tagasi, kui me hakkasime rääkima sellest, et me võiksime juua Euroopa Tööjõuameti, siis mõned kahtlesid selles, kahtlesid selles, kas järjekordne uus amet tooks mingisugust lisaväärtust või ei. meie ettepanekust tuleb selgelt välja, et meie tahame, et tegemist oleks operatiivülesannetega ametiga, see amet peab täitma ülesandeid, mida Euroopa tasandil siiani pole tehtud ja just nimelt selline on ka meie ettepanek. tööjõuametil on praktiline väärtus, see aitab meil tööjõu liikuvuse eeskirju paremini jõustada ning loob võimalused äh, tööjõu liikumiseks Euroopa Liidus. kui see ettepanek vastu võetakse, siis on komisjon valmis esimesi konkreetseid samme astuma selleks, et Euroopa Tööjõuamet oleks kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta sügiseks juba töövalmis. kuulan põnevusega ära kõik teie sõnavõtud. suur tänu ja transpordi, vabandust, siiski eelarvekomisjon kõigepealt ja härra Kaier, palun, üks minut. aitäh, proua president, lugupeetud volinik Tyson, kallid kolleegid. tööamet kohe kindlasti hoolitseb Euroopa õiguse rakendamise eest tööjõu liikumise tagamiseks. tulevikus on ta kohe kindlasti e, esimene koht, kuhu pöörduvad inspektorid, kes soovivad piiriüleseid kontrolle läbi viia selleks, et vältida palga ja sotsiaalset dumpingut. ka ausad ettevõtjad ja äh, saavad nüüd parema kaitse, kuid väga hea ei ole see, et me peame nüüd nii kaua ootama, enne kui see amet oma töö üles võtab. ja peale selle on, aga ikkagi on tegemist väga tähtsa öö, äh, sammuga, meie oleks aga soovinud, et öö, äh, kontrollivõimalused oleks suuremad, meil on väga kahju, et nende liikmesriikidega, nendele liikmesriikidele ei saa karistusi määrata, kes ei soovi teha koostööd ja peale selle öö, oleks võinud ka pädevused olla tugevamad ma ei saa aru, miks äh, konservatiivsed ja liberaalsed fraktsioonid sellega ei nõustunud ning me tõesti loodame, et kui me hakkame nüüd rääkima sellest, kus Tööjõuamet peaks olema, et siis kasutatakse siin selget talupojamõistust rohkem kui siiamaani tehtud. ja nüüd siis transpordikomisjoni nimel palun, proua Teli. Euroopa Tööjõuamet, see on hädavajalik see on täiesti möödapääsmatu, ilma selleta lihtsalt ei saa. E, sotsiaalne Euroopa on olnud ainult paberil ja mitte reaalsuses ja nüüd on sellest villand meil kõigil. meil on vaja keskenduda jõustamisele, lõpuks ometi tuleb sotsiaalsele dumpingule lõpp teha. Euroopa Tööjõuamet toetab mitte ainult lähetatud töötajaid, vaid ka neid inimesi, kes teevad oma tööd liikmesriigis, mis ei ole nende enda koduriik, sellepärast et Euroopa Tööjõuamet saab aidata Euroopa tööjõu õiguste kaitsele ja toetab meie vaba liikumist, muudab selle ennekõike kõigi jaoks võimaluseks. Euroopa Tööjõuamet võib koordineerida tööinspektsioonide tööd liikmesriikides ning kallid kolleegid, tegemist on suure sammuga sotsiaalse Euroopa suunas, see sotsiaalne Euroopa on siiamaani olemas olnud paberil, aga keegi ei ole seda praktikas näinud ja nüüd me siis ei taha sellest enam unistada, vaid tahame seda reaalsuses näha. ja toetame seda teksti väga suure hääle enamusega, nii nagu me tegime transpordikomisjonis. ja kolleeg Džambatski, palun justiitsasjade komisjoni nimel. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid. taas kord oleme tunnistajaks sellele, et manipuleerimine saab hoo sisse siis, kui asi puudutab tööjõuõigusi. nüüd tahetakse luua siis ametit, mis tegeleb tööjõuõigusega, kuid millel on õigusi ka sanktsioneerida liikmesriike. siin on eraldi mainitud maanteetransporti, mis tähendab seda, et Lääne-Euroopa valitsused tunnevad endiselt muret Ida-Euroopa ettevõtjate pärast ning püüavad seda rangemalt reguleerida. tööjõu liikumine Euroopa Liidus on oluline Euroopa Liidu liikmesriikide majanduse seisukohast ning Euroopa Liidu jaoks tervikuna. selleks, et neid erinevaid töösuhteid reguleerida, peame tagama selle, et ettevõtted et ettevõtted saaksid tegutseda vabalt. ja Euroopa Liit saab siin äh, näidata jällegi tööjõuametit luues, äh, et äh, kasutada tuleks liikmesriiki, kus veel ameteid ei ole, Bulgaaria on üks nendest liikmesriikides. härra Pavel, palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja tahaksin siin kõigepealt tervitada kahte sõpra, kes seda arutelu jälgivad lugupeetud volinik, aitäh teile ettepaneku eest, aitäh kogu selle töö eest, mida te olete teinud viimase aasta jooksul, tahaksin ka äh, Rumeenia eesistujat tänada, sellepärast et tänu neile on meil õnnestunud nende läbirääkimistega ühele poole jõuda vähem kui aasta jooksul. tulevikus loodav Euroopa Tööjõuamet on tähtsate ülesannetega. Euroopa Komisjoni esindaja juba mainis erinevaid probleeme, mis selle Tööjõuameti loomisega lahenduse leiavad mulle meeldiks, kui see tööjõuamet paikneks aga Rumeenias. meil on mitmeid argumente, äh, miks see peaks nii olema. meil on oma äh, süsteem, äh, mis tagab läbipaistvuse, nii nagu ei üheski teises liikmesriigis. suudame kõige kiiremini reageerida Euroopa Liidu taotlustele ja küsimustele seoses piiriülese koostööga ning lähetatud töötajaid puudutavate andmetega. ja see näitab, et kui Euroopa Tööjõuamet asuks Euroopas, siis tulemused oleksid tõesti hiilgavad. aitäh! härra Solé, palun naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja! Euroopa Tööjõuameti loomine on samm õiges suunas tööjõu õiguste kaitse küsimuses ning tööjõu jõustamisega seoses nende töötajate jaoks, kes kasutavad oma vaba liikumise õigust. mina olen naiste õiguste komisjoni raportöör ning äh, naiste õiguste ning nagu soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportöörina sooviksin ma, et äh, rohkem meie ettepanekuid oleks arvesse võetud, nagu näiteks äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, mõjuhinnangud enne mitmeaastast ning iga-aastast planeerimist, siis EAEG kasutamine, siis äh, sooliselt äh, tundlike andmete kogumine ning nii lõpetuseks äh, me tahaksime veel, et sooline tasakaal oleks tagatud ka Tööjõuameti nõuandvates ning juhtorganites aga sellest hoolimata me toetame seda Tööjõuametit ning loodame, et see saab äh, tööhoo sisse võimalikult kiiresti. suur tänu ja nüüd jõuame fraktsioonide juurde, kõigepealt Rahvapartei ja härra Kaasa, poolteist minutit, palun. suur tänu, äh, lugupeetud juhataja. tahaksin tänada raportööre tehtud suurepärase töö eest jõudsime selle teemaga sel ametiajal ühele poole, see on väga hea, see on äh, oluline samm õiglasema, sotsiaalsema Euroopa suunas ja suurepärane edulugu sellest, kuidas Euroopa sotsiaalõiguste sammast rakendatakse. eduluuks võib, looks võib pidada seda ka seoses ühtse turu võimaluste kasutamisega. Euroopa Tööjõuamet aitab liikmesriikide ametivõime, aitab liikmesriikide ametivõimudel võidelda pettuse vastu ning äh, muudab samas tööjõu liikumise kergemaks meie kodanike jaoks. Euroopa Tööjõuamet peaks ka soodustama koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning äh, aitama meil paremini õigust jõustada. selleks, et äh, kõike seda tagada, peavad eeskirjad olema selged, peavad olema õiglased ning neid tuleb jõustada nagu kord ja kohus see on võimalik ainult siis, kui liikmesriigid teevad head koostööd ning liikmesriikide ja ametivõimude vahel valitseb sünergia. ärgem unustagem selles protsessis aga ka tööjõu osapoolte tähtsat rolli. nagu me kõik teame, Euroopa projekti seisukohast on ühtsel turul oluline tähtsus ja sellel turul mängib oma tähtsat rolli omakorda liikuvus. miljonid Euroopa kodanikud äh, elavad, töötavad äh, ning reisivad ringi. suur tänu ja nüüd härra Pirinski, kaks minutit äh, Sotsiaaldemokraatia fraktsiooni nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. Euroopa tasandi ametivõimu loomine peaks aitama meil tööjõu ärakasutamist lõpetada, tagama õiglase mobiilsuse ning võitluse deklareerimata töö vastu. president Juncker kutsus kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta septembris üles Tööjõuametit moodustama arutama ning komisjon tegi oma ettepaneku juba eelmise aasta märtsikuus koos parlamendi ning nõukoguga oleme me nüüd jõudnud selle asjaga ühele poole rekordilise ajavahemiku jooksul väga oluline on see, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas muutuks reaalsuseks meie iga Euroopa kodaniku igapäevaelus, ükskõik millisest liikmesriigist see kodanik ka pärit ei oleks. see peab olema majakas, mis juhib meid konkurentsivõime suunas Euroopa ettevõtete juhtiv majakas, mis peaks tagama meile täieulatusliku sotsiaalse partnerluse, keskkonna jätkusuutlikkuse ning liikuvuse me peame lõpetama lühiajalise äh, planeerimise, äh, tööjõu kurjasti kasutamise, äh, kõik see õõnestab meie Euroopa Liidu usaldusväärsust ning kodanikud ei taha sellisel juhul ka tõhusalt tööd teha. ja lõpetuseks tahaksin kutsuda meid kõiki üles ning kõiki neid, kellest me siin räägime, toetama seda, et Euroopa Tööjõuameti töö alustamine oleks tõesti tähtis sündmus, mis sümboliseeriks seda, et meie Euroopa Liit peaks olema sotsiaalne Euroopa Liit, see on ainus moodus tagada meie kodanikele turvaline ning väärikas elu ning kõik äh, sellisel puhul saaksid näha, milline roll on selle tagamisel Euroopa Liidul. lõpetuseks tahaksin tänada kolleeg Lennartsit suurepärase töö eest, tahaksin tänada komisjoni ning proua volinikku, nõukogu ning kõiki neid, kes äh, oma panuse tegid sellesse edulukku. suur tänu ja nüüd siis äh, Alda nimel proua Haakin, kaks minutit. suur tänu raportöörile konstruktiivse lähenemise eest variraportöörid, kaasõigusloojad, proua Tyson, komisjon, suur tänu! kui ma vaatasin seda ettepanekut, siis esialgu tekkisid mul teatavad küsimused selle lisaväärtusega seoses. mõtlesin selle üle, kuidas see mõjutaks Eurose platvormi deklareerimata töökohta ja nii edasi ja nii edasi. aga nüüd usun ma, et see õigusloomeline ettepanek, mis on meie ees, tagab tõesti vajaliku koostöö ning selle tulemuseks on tõhus Euroopa Tööjõuamet päris selle töö alguses küsisin ma ka endalt, et mida me tahame, milliseid probleeme me tahame selle ettepanekuga lahendada ja kas tõesti see Tööjõuamet aitab sellele kaasa. töötajate vaba liikumine on õigus, aga tõesti mõnikord selle liikuvusega seotud õigused õõnestavad usaldust kogu süsteemi ning probleeme on jõustamisega ning eeskirjadest kinnipidamisega ja selleks, et nende probleemidega toime tulla, on meil vaja sõltumatut ametivõimu, mis tugevdab operatiivset koostööd liikmesriikide ametite vahel. selline amet vahendaks vaidlusi ning lihtsustaks vaidluste lahendamist ma arvan, et see viimane ettepanek, mis on meie ees, aitab mitmeid probleeme lahendada, probleeme, mis on seotud meie töötajate liikuvusega ning äh, seetõttu me leiame, et see ettepanek soodustab kõigi Euroopa kodanike liikuvust, tagab meile sujuvama koostöö liikmesriikide vahel ning aitab taastada usaldust meie süsteemi, usaldust liikmesriikide vahel, usaldust kodanike vahel see ei ole minu viimane sõnavõtt siin Euroopa Parlamendis, aga see on kindlasti üks viimastest ning mul on väga hea meel selle üle, et saan öelda, et mina olin üks selle meeskonna osa, kes äh, aitas muuta töötajate vaba liikumise reaalsuseks, tagades samal ajal, et äh, liikmesriigid ning kodanikud saaksid sellesse süsteemi ka uskuda ning seda usaldada. proua Kari, palun kuue nimel äh, poolteist minutit suur tänu äh, raportöörile. iga päev igal pool Euroopas on tuhandeid inimesi, äh, kelle töötingimused on ebaõiglased, nende palgad on madalad, äh, töötingimused halvad, lepinguid neil pole, mingisuguseid õigusi ammugi mitte sageli peab neil olema mitu töökohta, et üldsegi toime tulla. sotsiaalne dumping on Euroopa Liidu siseturu varjukülg ning see pidurdamatu liikuvus on üks osa sellest, siseturg tähtsustab ettevõtjate õigusi äh, ja ignoreerib pahatihti tööjõuõigusi. meie ühtne turg on selline, kus äh, rahval pole võimu, kus äh, rahva poolt valitud esindajatel ei ole võimu ning meie demokraatlikud võimalused on piiratud tuhanded inimesed, kes selle tagajärgede all kannatavad, tahavad mingisuguseid lahendusi, nad tahavad, et me teeksime midagi tõhusat selleks, et peatada sotsiaalne dumping, tagada korralik palk, tagada korralikud töötingimused. aga mida ütleb Euroopa Liit neile? rohkem Euroopa Liitu tuuakse uus Euroopa Liidu amet, selleks läheb palju ressursse, selleks kulub palju bürokraatiat, aga tegelikult peaks vastus olema vähem Euroopa Liitu, rohkem võimu rahvale aga paraku, paraku jällegi veel rohkem Euroopa Liitu, veel rohkem võimu Euroopa Liidu tasandile. see ei ole tõsiseltvõetav. kodanikud ei taha Euroopa Liidu ameteid, nad tahavad, et neil oleks endal võim oma enda tööturu üle, aitäh. proua Auken, palun roheliste nimel, palun üks minut suur tänu, lugupeetud juhataja, mul on väga hea meel selle üle, et nüüd on tehtud meile äh, ettepanek uue Euroopa Liidu ametikohta, Euroopa Tööjõuameti kohta, see peaks olema selline amet, mis aitab liikmesriikide ametivõime äh, võidelda sotsiaalse dumpingu vastu ning äh, pettuste vastu. neliteist miljonit eurooplast töötavad teises Euroopa Liidu liikmesriigis, mitte oma koduriigas, nad maksavad makse, aitavad kaasa ühiskonnaelule ning loomulikult neil peab olema sotsiaalne kaitse, kui nad kaotavad oma töökoha inimesed tulevad teistesse liikmesriikidesse selleks, et tööd teha, mitte selleks, et petta. aga samas liikuva tööjõuga on seotud mitmesuguseid äh, usaldusega seotud probleeme, äh, kahtlustamist, äh, näiteks Filipiinidelt pärit tööjõudu ja autojuhte kasutatakse orjadena Saksa piiri lähedal ja, ja tööjõuamet peaks aitama kaitsta sotsiaalset Euroopat ning Taani sotsiaalmudelit. meie rohelised tahame Euroopa Tööjõuametit tugevdada ning anda Euroopa kodanikele õiguse esitada otsekaebusi sellele ametile. paraku see ettepanek hääletati maha, aga sellest löögist hoolimata töö-, toetame me ettepanekut luua Euroopa Tööjõuamet, aitäh! härra Papadakis, palun üks minut. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα jah. kui tööjõuamet hakkab äh, kontrolle kogu, viima läbi kogu Kreekas, siis see võtaks kolmteist aastat aega, sellepärast et meil riiklikul tasandil kontrolle kui selliseid paika pole pandud. nii et meil tuleb midagi ette võtta, aga samal ajal on meie käed seotud töövõtjate kaitsmisel ning nüüd räägitakse Tööjõuameti loomisest arvatavasti tegelikult te üritate ainult äh, tööjõu liikumist suurendada. siin on öeldud, et ainult seitsesada tuhat töövõtjat praegusel hetkel kasutab ära tööjõu liikuvuse võimalusi, seega te hakkate veelgi rohkem toetama orjapidamist ning äh, seda Euroopa samba nime all ning äh, Sirisa ilmselgelt kirjutab sellele ka alla kuid äh, kõik on ära unustanud ILO standardnum-, äh, nõuded, nagu näiteks kollektiivsed palgaläbirääkimised. kommunistlik partei ilmselgelt äh, võitleb selle vastu. aitäh, järgmisena proua Kozlovskaja-Jevits, palun poolteist minutit. aitäh president, volinik, daamid ja härrad, tööjõu liikumine on üks Euroopa kodanike põhiõigusi. meil on töövõtjad äh, koduriigist äh, ja ka välismaalt ning miljonid inimesed on, äh, töötavad aastaid mõnes teises liikmesriigis, mitte oma koduriigis Euroopa Komisjon ja nõukogu on juba mitmeid kordi rääkinud äh, tööjõu liikumisest. ka meie oleme siin rääkinud lähetatud töötajate õigustest, sotsiaalkindlustusest, me oleme loonud äh, platvormi Äh, tegemaks koostööd liikmesriikide vahel deklareerimata töö avastamiseks. kõik need küsimused on väga vastuolulised olnud. meil olid ka väga suured kõhklused, sellepärast et sätted on keerulised. Euroopa Tööjõuameti loomise taga on see mõte, et tegemist oleks siis ametiga, kes aitaks õigust tõlgendada ja seda rakendada. see mõte on hea, kuid aruteludes toodi välja ka see mõte, et Tööjõuamet peaks saama ka väga tugeva kontrollikompetentsi. mina toetan seda inspektsio-, ma toetan seda õiguse rakendamise alast toetust, kuid mis puudutab inspektsioone, siis neid ei tohiks üle tähtsustada, abi on siin tähtsam aitäh ja järgmisena proua Presso, palun üks minut. Eh, eh, aitäh. Euroopa Tööjõuameti loomine on olnud meie fraktsiooni jaoks Euroopa Parlamendis väga suureks võiduks ning tegelikult tegemist oli ka sotsiaalõiguste samba esimese käegakatsutava tulemusega. me oleme juba aastaid võidelnud õiglase Euroopa eest ja selle eest, et sõnadele järgneksid ka teod, et inimeste elu muudetaks paremaks ning töökoha otsimine lihtsamaks. tähtis on tagada inimestele kaitse, samal ajal säilitada nende väärikus, lubada neil liikuda ühest riigist teise selleks, et töötada ning samamoodi tuleb aidata liikmesriikidel võidelda sotsiaalse dumpingu ja musta tööjõu vastu ning deklareerimata töö vastu. ma meenutaksin komisjonile, et parlamendi jaoks on väga tähtis, et Tööjõuameti öö, äh, asukoha otsimisel väga-väga tõsiselt mõeldakse, kuhu see läheb, sest meie kaasrahastame seda. aitäh, järgmisena härra Calvet Chambon, palun. aitäh, aitäh, proua president, äh, proua volinik. mina sõltun Euroopa sotsiaalpoliitikast äh, ma põhimõtteliselt Äh, sõlt-, äh, sõltun sellest ja olen täiesti nõus sellega, mida volinik ütles. meil, äh, me oleme sellel ametiperioodil väga palju pingutanud selleks, et luua sotsiaalset Euroopat, no ja komisjon ja parlament on rohkem pingutanud, nõukogu on ennast tagasi hoidnud ma tänan raportööri ja kõiki, kes olid kaasatud selle raporti koostamisse, tegemist on tähtsa tööga ja see või, raport võiks olla täiuslikum, kuid on ilmselgelt äh, tegemist väga suure sammuga edasi töövõtjate õiguste kaitsmisel ning äh, väärkasutuste vastases võitluses, et meil oleksid äh, miinimumstandardid paigas ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament andis oma panuse. aitäh, järgmisena Tom van den Kendelaere. aitäh, president, kallid kolleegid, selleks, et ausat äh, konkurentsi tagada äh, välisriigist ja koduriigist pärit töövõtjate vahel, on see, mida valijad minu käest tihti küsivad, sotsiaalsed pettused puudutavad meie kodanike iga päev, me peame mõtlema, mida me saame teha ja seadusandlus on väga selge ning probleemiks on liikmesriigid, kes ei ole valmis õigust rakendama ja kontrolli läbi viima. ja kahjuks on tulemus selline, et ähm, Euroopa siseturu maine on väga halb, aga samal ajal seda siseturgu on meil vaja rohkem kui kunagi varem. Lääne-Flandrias äh, soovivad ettevõtjad äh, Äh, töötajaid. töötajate liikuvus toetab ähm, majanduskasvu ja sellega ka heaolu, kuid äh, majanduskasv on jätkusuutlik ainult siis, kui see toimub õiguslikel alustel ja siin ongi meil probleeme. väga paljudel kodanikel on tunne, et ähm, et parem ja lihtsam on petta ning petjaid ei karistata ning Tööjõuamet peab nüüd ilmselgelt midagi selles osas ette võtma, et oleksid äh, töötajate kohta ka meil õiged andmed liikmesriikidelt äh, saadaval ja kolleegid, me ole, lubasime oma ametiperioodi alguses, et sotsiaalküsimustes me saame reitingu kolm A-d ja Tööjõuamet peabki olema see amet, mis nüüd selle eest hoolitseb ja suur tänu siin ka volinik Tysonile. meie konkreetsed sammud aitaksid ka siin inimeste pettumust vähendada ja suurendada usaldust Euroopa projekti vastu ja ma tõesti loodan, et selliseid tähtsaid samme järgneb ka tuleks. aitäh ja järgmisena Guillaume Palas, palun üks minut suur tänu, lugupeetud juhataja. lugupeetud volinik, jah, tuleb toetada Euroopa Tööjõuameti moodustamist, sellepärast et tegemist on sammukesega õiges suunas. aga samas me teame, et meid on liiga palju praegusel hetkel, kes tunnevad muret reguleerimise pärast ning selle pärast, kuidas võidetakse pettuse vastu ja seetõttu meil on vaja rohkem tegutseda ja me tahaksime korralikku Euroopa Tööinspektsiooni, mis võiks ka sanktsioone määrata pettusuritele, mitte ainult nii, nagu on juba tehtud liikmesriikide tasandil, aga ka lausa karistusõiguslikult me teame, et hirm muudab olukorda ja praegusel hetkel on palju pettureid, kes korraldavad sotsiaalset dumpingut. Nad peavad teadma, et siis, kui nad vahele jäävad, siis nad peavad maksma tagajärgede eest. Euroopa Komisjon peab tegema ettepaneku eh, sotsiaalse kindlustuse elektroonilise kaardi kohta, eh, mis aitaks muuta tõesti meie sotsiaalsed õigused kaasaskantavaks ja sellisel juhul saame tõhusamalt võidelda sotsiaalse dumpingu vastu, mis muutub ainult möödunud halvaks õudusunenäoks, mitte reaalsuseks. proua Ulskop, palun üks minut Eh, aitäh aitäh, proua president, lugupeetud volinik eelmise aasta maikuus äh, jõudsime kokkuleppele töötajate lähetamise direktiivi osas. tegemist oli suure võiduga väga paljude ametiühingute ja töövõtjate jaoks. võrdväärse töö eest võrdväärne palk, kui seda tehakse ühes ja samas kohas. nüüd nõuame, nüüd tuleb nõuda liikmesriikidelt, et nad hakkaksid seda direktiivi ka korralikult rakendama ning meie peame järelanalüüsi läbi viima. Euroopa Tööjõuamet on siin tõesti väga tähtsaks osaks killupildist. selle töö Tööamet ametiga on meil võimalik informatsioonivahetust parandada liikmesriikide vahel. me teame, et meil on nii palju probleeme ja väärkasutusi sotsiaalkindlustussüsteemidesse maksete tegemisega, et meil ei ole võimalik seda probleemi lahendada ilma informatsioonivahetuseta. meil on vaja hästi toimivaid sotsiaalkindlustussüsteeme ja me saame tõesti tagada seda, et äh, inimesed ei jääks nii-öelda kahe heinakuhja vahele, sellepärast et nad töötavad erinevates liikmesriikides rääkides. mul on hea meel, et me jõudsime kompromissile, et amet, riiklike ametite pädevused pandi paika ning kõnelejad katkestatakse. ma tahaksin siiski väla, tänada veel ka koostöö eest selle ametiperioodi ajal ja nüüd võetakse kõnelejalt ka mikrofon, nüüd läheme vaba mikrofoni juurde, kõik tulevad siia saali, nii et siin on väga palju lärmi. aga annan nüüd sõna kõigepealt proua Šoidrovale, üks minut, palun aitäh, president. ma soovin tänada volinikku ja ka raportöör Lennartsit. ma arvan, et välja töötati hea ettepanek. mul mulle ei meeldi, et üha rohkem uusi ameteid luuakse, kuid ma arvan, et sellel ametil on tõesti võimalik siseturu probleeme lahendada, millega oleme vastatud iga päev eh, ja on vaja ka Euroopas õigust rakendada seal, kus seda siiamaani pole tehtud. mulle ei meeldi need protektsionistlikud meetmed, mida mõned liikmesriigid on välja töötanud. ma ei hakka siin neid kõiki üle, üles lugema, aga see nõndanimetatud Macroni seadus on suurepärane näide Eh, me peame rakendamise puhul tõesti hoolitsema sellega, eh, et eh, teiste ametite pädevustega selle ameti pädevused ei kattuks. on väga tähtis, et koostöö oleks vabatahtlik ning need liikmesriigid arvestaksid Tööjõuameti rolliga. aitäh! nii, kallid kolleegid, meil on siin veel sõnasoovijaid. palun tulge võimalikult vaikselt siia saali proua Tomasitš, palun. nii, nüüd peaks toimima. aitäh, proua president. mina toetan töövõtjate õigusi ja sellist sotsiaalset õhkkonda, kus oleks täiesti tavaline, et õigustest peetakse kinni. teatud Euroopa osades aga see nii pole, hoolimata sellest, et seadused on hästi välja töötatud äh,, aga on väga palju ka bürokraatiat. miks administratiivsed äh, võimud ei taga töötajate õigusi, otse vastupidi mida rohkem on meie seadusi, mida suurem on bürokraatia, seda halvem on töötajate kaitse. ma ei toeta seda tööjõuametit, sest äh, tegemist on järjekordse bürokraatliku sammuga ja jällegi hakatakse siin, on meil vaja veelgi rohkem võidelda äh, Äh, mittetõhusate ametivõimude vastu, keegi kaotab ja kaotajaks on ilmselgelt siin töövõtjad. aitäh, proua Kuuneva, palun. palun, kallid kolleegid, natukene vaiksemalt. Euroopa Tööjõuamet kõlab väga hästi, aga mida me ütleme siis töövõtjatele, kes ei saa oma töö eest palka, kellel ei ole sotsiaalkindlustust või keda ei ole kindlustatud tööga kaasnevate riskide vastu? on sadu tuhandeid kodanikke Euroopa Liidus, kes on näiteks musta töö ohvriks langenud. meil on vaja korralikke toimivaid sätte, mitte lihtsalt tühje sõnasid kui Tööjõuamet ei saa kontrolle läbi viia ja karistada rikkujaid, siis ei ole tast mitte mingit kasu. meil on vaja sellist Tööjõuametit, mis saab töövõtjaid ka kaitsta. ning äh, samamoodi tuleb hoolitseda selle eest, et tegemist oleks korralike töölepingutega, mida töötajatega sõlmitakse. ning selleks on vaja ka siin karistusõiguslikke pädevusi sellele ametile anda. aitäh, proua Jaslovetska, palun üks minut. aitäh, proua president. uue ameti ülesanded eh, toovad endaga kaasa suure potentsiaali mõjutamaks tööjõu liikumist paljud nendest ülesandetest on sellised, mida ka proua volinik välja tõi. informatsioonivahetus, andmete kogumine, olukorra hindamine siseturul, kontrollivate institutsioonide toetamine liikmesriikides. Need on ainult mõned ülesanded selle uue Tööjõuameti jaoks. amet peab ka protektsionistlike meetmete vastu võitlema. kas seda potentsiaali kasutatakse ka ära, see sõltub Tööjõuameti töötajatest, direktorist ja ka